punkti juurde ning see puudutab komisjoni, eh, see puudutab siis eh, komisjoni avaldust ehm, eh, NSA poolse massi jälituse kohta ning annan seda kõigepealt sõna proua Jourovale. daamid ja härrad, tervitan võimalust täna käsitleda teemat, äh, millest viimasel ajal ajakirjanduses on väga pikalt räägitud. nimelt puudutab see siis koostööst, koostööd Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa äh, salateenistuste vahel. vastavalt äh, ajakirjandusel paljud asjad endiselt ei ole veel selged, mil määral Saksamaa vastav luureteenistus oli segatud tahtlikult või mitte ning kas tegeleti spioneerimisega, spioneeriti NSA-d, kas spioneeriti äh, äh, nende Ameerika Ühendriikide ettevõtete tegevust Lääne-Euroopas see puudutab äh, riiklikku julgeolekut, see on liikmesriikide pädevuses ning see, kas siin Euroopa Liidu seadus ei kehti, muuhulgas ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta kuna harta kehtib liikmesriikidele ainult äh, siis, kui kohaldatakse Euroopa Liidu õigust, aga liikmesriikide julgeoleku äh, mõistet tuleb siin käsitleda piiratult ning äh, arvestada siin ka, mis juhtudel on Euroopa Liidu õigus kehtiv või mitte. Euroopa Liidu kohtu praktika kohaselt liikmesriigid äh, peavad oma väiteid põhjendama, lihtsalt ei piisa sellest, et öeldakse. igasugune koostööprobleem luuretalituste vahel liikmesriikides või liikmesriigi ning kolmanda riigi luureteenistuse vahel on küsimus, mis tuleks kõigepealt lahendada liikmesriigi või liikmesriikide vahel. seda tuleb teha vastavalt äh, liikmesriigi seadusele ja lähtuda Euroopa põhiõiguste konventsiooni äh, reeglitest. suur aitäh! aitäh volinikule ja nüüd annan sõna meie esimesele kõnelejale kaheks minutiks, härra Voss, palun. aitäh! ajakirjas Spiegel kirjutatakse sellel nädalal, et, et NSA on ilmselt Saksamaa luuretalituste ja ettevõt-, äh, Saksamaa julgeolekuteadmised ettevõtete üle äh, luuranud. see äh, uudis jõudis paljude ajalehtede pealkirjadesse aga meil ei ole ikkagi ühtegi konkreetset fakti ja millest me siis siin tegelikult räägime Äh, luuretalitused teevad äh, seda, mida nad tegema peavad. Äh, võib-olla ükskord on meil ka mingisugune Euroopa luuretalitus. üldiselt on minu arvates hea, et me üritame ennast alati kindlustada, et me võtame seisukoha massilise luuretegevuse kohta ning üritame siin kaitsta kodanikke, poliitikuid, ettevõtteid, selline luuretegevus nende üle ei ole lubatud aga seda kõike me oleme juba tõdenud. mina leian, et praegune ajahetk ei ole selleks aruteluks õige ja mulle tundub, et ka koht ei ole päris õige, me peame leidma õige koha selliseks aruteluks. me ei tohiks Euroopa avalikkusele jätta mulje, et meie siin Euroopa Parlamendis saame luuretalituste tegevuses midagi muuta, äh, sellist pädevust meil ei ole, meie äh, meil äh, luureteenistused on meie liikmesriikide parlamentide pädevuses, nii, meil ei ole ka mitte mingeid kindlaid fakte, fakte toimunu kohta, me tugineme siin arutelus ainult oletustele ja tõlgendustele ning siiamaani ei ole meil mitte mingisuguseid tõendeid massilisest või üldisest jälitustegevusest jutt räägib ka Euroopa-sisesest luuretegevusest, jutt käib äh, äh, äh, kommunikatsiooniandmete jälgimisest, mis on pärit kriisipiirkondadest Äh, võib-olla me peaksime lihtsalt rääkima sellest, kuidas parandada kontrolli luuretalituste üle, aitäh, aitäh. Äh, äh, proua Sippel kaheks minutiks, palun. kõnelejal puudub mikrofon, aitäh. tahaksin teha ühe sissejuhatava märkuse härra Voss, asi ei ole ainult ajalehtede pealkirjades, vaid Äh, Saksamaa parlamendi liikmed, muide ka teie erakonna liikmed äh, on tõendanud, et sellised juhtumid on aset leidnud, aga läheme nüüd asja juurde. Äh, Snow, Snowdeni palga, paljastused näitasid, ei ole midagi muutnud, luuretalitused tegutsevad endiselt meie oma raportis ei ole kritiseerinud mitte ainult USA-d, vaid me oleme nõudnud ka liikmesriikidest, et tuleb lõpetada massiline luuretegevus ja tugevdada kontrolli luuretalituste tegevuste üle e, me e, oleme teadnud, et Brit-, to-, tollal mainisime oma raportis Briti ja Saksa luuretalitusi, sest siis oli väiteid, et nendega ei olnud kõik korras. jah, meil ei ole olemas kõiki fakte, fakte, aga me teame siiski üsna palju sellest, mis on toimunud. me, me teame, et ilma parlamendi liikmete ja kantsleri büroo teadmiseta on edastatud andmeid, mis ei olnud seotud ainult terrorivastase võitlusega, vaid muuga ja väidetavalt ei teadnud keegi sellest mitte midagi ja see on kohutav, sellepärast et siis ei toiminud ka mitte mingisugune kontroll nende andmete edastamise üle, sealjuures ka mitte parlamentaarne kontroll Äh, meil oleks äh, vaja äh, kõik need süüdistused, kõigi nende osas selgus majja luua läbi Saksa parlamendi uurimiskomisjoni ja seetõttu meie siin kojas peaksime ka seda ettevõtmist toetama ja lootma, et üsna peatselt asjad selged saavad ja väga oluline on ka see palju arutatud selle selektiivne andmete valimine Eh, selline käitumine näitab ka, et Euroopa Parlament peab selle teemaga ka edaspidi tegelema. Eh, see näitab ka seda, et uued seadused Prantsusmaal, eh, mis on seotud nõndanimetatud Prantsuse Patriot Actiga, vajavad edasist arutamist, aitäh! aitäh, meie järgmine kõneleja üheks minutiks on härra Krasnodopski suur aitäh, tahaksin tänada teid selle arutelu eest, mina leian, et kõnelejad üritasid juhtida tähelepanu eh, Äh, asjaolule, tegemist ei ole ainult Saksamaa või Prantsusmaa mm, probleemiga. Äh, Saksamaa esindajad, kes selle arutelu algatasid, ei tahtnud äh, kõnelda ainult Saksamaal toimuvast, vaid üldise, üldisest olukorrast Euroopas. proua volinik Äh, rõhutas, et probleem on olemas ka Ida-Euroopa riikides. Ähm, nii et, et ma arvan, et tegemist on probleemiga, mis puudutab kogu Euroopat ja tegu ei ole ainult koostöös NSA-ga. Äh, paljudes ajakirjanduses avaldatud artiklites äh, juhitakse tähelepanu selle probleemi olemasolule Äh, ja äh, see probleem puudutab tõesti seda, et äh, luu, luureorganid koguvad andmeid poliitikute kohta, inimeste kohta, teevad seda ilma igasuguse demokraatliku kont-, demokraatliku kontrollita. aitäh. anname nüüd, nüüd annan sõna proua Intveldile kaheks minutiks, palun. aitäh, president kui palju kordi oleme me olnud siin saalis äh, rääkinud äh, ebaseaduslikult pealtkuulamisest, poliitikute ja kodanike, ajakirjanike järele luuramisest, informaatorite tagakiusamisest, kas me peame hakkama kõiki neid asju ka NSA äh, vanglat edasi, härra Foss, me ei saa olla endaga rahul. kui me ei pea siin rääkima üksnes Ameerika luuretalitustest, vaid ka võib-olla Hiina luuretalitusest. tegelikult aga no luuretalituste ülesanne ongi selline, nad luurevad inimeste järele, harjuge sellega aga mis on saanud nendest reeglitest, mis siin mandril peavad olema, kes hakkab kaitsma meie kodanike õigusi, kes hakkab kaitsma meie kodanike eraelu puutumatust, härra Foss? kindlasti Rahvaparteile see korda ei lähe. Neile ei lähe korda eraelu puutumatus, õigusriigi põhimõtted, rahvusvaheline õigus, kodanikul ei ole Rahvaparteilt mingit kaitset oodata, ma saan aru, et Euroopa Komisjon ütleb, Äh, jah, tegemist on asjaga, mis kuulub liikmesriikide ainupädevusse ja meie ei saa mitte midagi teha ja äh, väga tore, et nõukogu jällegi kohal ei ole, sellepärast et kui on mingi institutsioon, äh, ma kavatsesin kasutada mitteparlamentaarset keelekasutust, kui keegi kodanike õigustest ei hooli, siis see on nõukogu. aga keegi peab ju midagi tegema ja mina ei ole nõus leppima sellega, et kõik on äh, legaalne ja vastuvõetav, millal me lõpuks ometigi mingisugused vastused saavad, sest et äh, kui sõbralikud riigid meie suhtes niimoodi käituvad, siis huvitav, kuidas veel ebasõbralikud riigid käituvad. härra Foss ütles, et meil ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, loomulikult meil ei ole tõendeid, nad on ju salatalitused, nad tegutsevadki salaja. ja seetõttu meil ongi vaja järelevalvet, härra Foss, aga härra Foss ei kuula mind niisiis, meil on vaja järelevalvet, meil on seda vaja kiiresti, meil on vaja Euroopa reegleid, mis kehtivad piiriülestele tegevustele salateenistuste puhul, sellepärast et me peame kaitsma oma kodanike õigusi, aitäh! aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Ernst. aitäh. me oleme juba ammu aimanud seda ja see leidis jällegi kinnistut, nii et, et ka Saksamaa salateenistused salaja meie järele luuravad, sõber luurab sõbra järele. igasuguste õiguste vastu, me kõik teame seda, valitsused kõik teavad seda, teesklevad kodanike ees Äh, meil toimub samuti majandusluure, äh, see aga on Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse alusel keelatud äh, jah, pidevalt rikutakse reegleid ameeriklaste poolt, meie poolt, sakslaste poolt info lekib välja ja me kõik teame, millised need faktid tegelikult on ja äh, me oleme seda teemat tõesti siin väga kirglikult arutanud. Äh, äh, jah, me peame rääkima siin tõest. tegemist ei ole üksikjuhtumiga, tegemist on süsteemiga süsteemiga, mis luurab miljonite kodanike ja ettevõtete järele. ja minu arvates Äh, on probleem selles, et meil ei ole piisavalt kontrolli salateenistuste üle, need teevad, mida tahavad ja valitsused summutavad neid skandaale. Nad teavad juba väga, väga ammu, mis tegelikult toimub ja kui kaua me laseme endaga veel niimoodi käituda, kui kaua me laseme nõukogul endaga niimoodi käituda, sellele asjale peab tulema lõpp. aitäh, järgmisena pooleteiseks minutiks härra Albrecht aitäh, president, kallid kolleegid, lugupeetud äh, volinik kui need meediakajastused tõesti õiged on, siis äh, omandab see luureskandaal veel kord uue mõõtme ja see näitab, et asi ei puuduta ainult NSA-d ja USA-d, vaid tegemist on ka meie enda luuretalitustega, äh, mis ei täida meie reegleid, ei austa põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtetel äh, tuginevaid väärtusi ja mina pean ütlema, komisjon, lugupeetud äh, volinik Jourova, nüüd on aeg äh, tõesti midagi ette võtta meil on vaja uurida, kas termin rahvuslik julgeolek Euroopa Liidu lepingus on midagi, mida vastu liikmesriigid on eksinud, sellepärast et äh, Snowdeni paljastust kõrghetkel ütles Saksamaa kantsler Angela Merkel, et luuramine sõprade järele ei tule kõne allagi niisiis me võiksime öelda, kas, et Euroopa Liidu liikmesriigid Saksamaa seisukohalt ei ole sõbrad või me võiksime öelda, et äh, kantsler tegelikult ei mõelnud tõsiselt seda, mida ta ütles ja mulle tundub, et Äh, see on, äh, niimoodi on lugu kõigi riigijuhtidega. meil on vaja, et komisjon ja parlament nõuaks liikmesriike väga selgelt üles äh, kehtestama reeglid ja, ja selle kohta, kuidas nende riiklikud julgeolekutalitused töötavad ja et ei tohiks luurata liikmesriikides siseselt, sellepärast et meil on põhiõiguste harta ja me peame kaitsma neid õigusi, mis aluslepingutes kirjas on. aitäh! aitäh! üheks minutiks nüüd härra Le Breton. suur aitäh, lugupeetud president. alates kahe tuhande esimesest aastast Saksa luuretalitused äh, on spioneerinud Euroopa tuntud isikute tagant ning äh, ettevõtete tagant Ameerika Ühendriikide heaks Der Spiegel paljastas selle ning seda kinnitas ka proua Merkel Mm, ning äh, tema üritab oma vastutust äh, teistele lükata ja süüdistab äh, luuretalitust tehnilistes puudujääkides ja organiseerimatuses. tegemist on tõsise küsimusega ja me näeme, et on abistatud Ameerika Ühendriike, Euroopa riikide vastu, me näeme, et Saksamaa on ära kasutanud Euroopa Liitu ja see, seda Ameerika Ühendriikide huvides, siit tuleb omad järeldused teha ning äh, Atlan- ning TTIP äh, leping äh, küsimärgi alla seada sellega. aitäh, meie järgmine kõneleja pooleteiseks minutiks on härra Sveer. luureskandaal Äh, mis on seotud NSA-ga, on midagi, mida me juba minevikus oleme arutanud. mulle tundub, et tänane arutelu ei ole tõesti vajalik, me peaksime rääkima küberjulgeolekust. Need, kes tahtisid äh, sellest kõnelda, need, kes tahtsid seda punkti päevakorda, ütlesid, et äh, toimus varjatud koostöö Saksamaa luuretalituste ja Ameerika luuretalituste vahel. loomulikult on see salajane koostöö tegemist on salateenistustega, millest me räägime, me räägime salateenistusest. jah, me peame tagama teatud kontrolli, sest asi puudutab meie julgeolekut, aga andmekaitse on üks äh, peamistest õigustest, mida meil, mis meil kodanikena on, me peame selles osas midagi ette võtma. me peame vastu võtma äh, Euroopa andmekaitsemääruse, mis võimaldab meil toime tulla kahekümne kaheksa erineva standardiga, mis praegu kehtivad ja kõiki peavad nendest standarditest kinni pidama nii siin Euroopa Liidus kui ka välismaa. me peame kõnelema ka kokkuleppest andmekaitse vallas, kui jutt käib võitlusest kuritegevusega. mina leian, et mitte ükski riik, isegi mitte Euroopa Liit, ei tohi rikkuda inimõiguste põhimõtet, sellepärast et see põhimõte on väga oluline. mina leian, et suur vend ei ole mitte Saksamaa ega USA. aitäh ja järgmisena härra Moraes kaheks minutiks, palun. miks me seda teemat täna arutame, küsis keegi. teeme ühe asja selgeks, pärast äh, väga äh, vaevalist NSA teemalist uurimist äh, on isegi USA äh, kehtestanud normid äh, majandusspionaaži vastu ja on üritanud kaitsta kodanikke luuretegevuse eest. Äh, luurimine, terrorism ja julgeolekuvajadused, kõik need asjad on olulised, aga nagu volinik ütles, kui jutt on Lääne-Euroopa ettevõtetest, siis me räägime Eh, antud juhul Saksa õiguse ja Euroopa õiguse rikkumisest. millest me siis õigupoolest räägime? me räägime sellest, mille kohta Washington Post ja Spiegel ütlesid, et see on tõesti väga tõsine asi. me räägime sellest, et kaks liikmesriiki, suurt liikmesriiki, Saksamaa ja Prantsusmaa eh, on seadusi rikkunud ja äh, minu enda liikmesriik oli ka NSA skandaali seotud. meil parlamendina on kohustus kaitsta oma kodanikke mittevajaliku eraelu puutumatuse rikkumise eest ja seda me täna teemegi. jah, me tugineme siin väidetele, paljudele väidetele, aga need väited on olulised, nagu Washington Post ja Spiegel äh, viitasid ja mida me peame siis tegema, me peame hoolitsema selle eest, et meil on järelevalvemenetlused, meil ei ole pädevust selles valdkonnas, aga nagu me NSA uurimise puhul ütlesime, me peame paluma, et liikmesriigid selles valdkonnas edusamme teeksid, sest nad ilmselgelt seda ei tee ning me peame eh, jällegi eh, ära paluma liikmesriikidel astuda konkreetseid samme ja ma tuletaksin teile meelde, et Saksamaa parlament ja äh, liikmesriigid peavad tegema edusamme ja mitte ainult äh, üksikud parlamendisaadikud, sest et jah, üksikud parlamendisaadikud on need, kes on selliseid asju paljastanud ja neil oli selleks täielik õigus ja ka Euroopa Parlamendi saadikud peavad seda tegema, kui Euroopa õigust ja põhiõigusi äh, ähvardatakse. aitäh ja nüüd kaheks minutiks härra Weidenholzer aitäh, president, mina kardan, et see ei ole viimane kord, kui me siin selliste asjadega peame tegelema ja selliseid asju päevavalgele tooma. luuretalitused tegutsevad pimeduses ning selline saladuskatte all tegutsemine tekitab paljudes inimestes hirmu. meie siin toetame äh, vabadust ja õiguskindlust ja Äh, õigusriigi ülesanne on, äh, on see, et äh, politsei ja luuretalituste volitused on selgelt defineeritud ning nad ei tohiks ülemääraselt kodanike õigustest sekkuda, mida meil siis vaja on meil on vaja parlamentaarset kontrolli, see, mis me siin teeme, on väga hea, meil on vaja põhjalikku uurimist kogu Euroopas ja mitte ainult nendes liikmesriikides, kus see juba on toimunud ja meil on vaja ka andmekaitsereformi, seda on hädasti vaja. ja kolmandaks on meil vaja ka suuremat võrgukindlust meil on vaja Euroopa-sisest kindlamat infrastruktuuri ning õigusraamistikku Euroopa pilvetehnoloogiaks Äh, ja me peame paremini kaitsma ka informaatoreid, nagu Edward Snowden, kes kogu sellele tä asjale tähelepanu juhtis ning viiendaks äh, on meil vaja ka mittespioneerimiskokkuleppeid, kahepoolsetel kokkulepetel ilmselgelt ei ole mitte mingisugust väärtust. kõik Euroopa liikmesriigid peavad võtma endale äh, juriidilise kohustuse üksteise vastu majandusspionaaži mitte teostada ja on meil vaja, on vaja ka julgust lõppkokkuvõttes äh, rahvusvahelisi kokkuleppeid kontrollida, SWIFT kokkulepped ja teised. Äh, see on midagi, millega komisjon peaks tegelema äh, meie tegevusest oma järeldused tegema ja kallis volinik, vabas ühiskonnas lähtutakse sellest, et põhiõiguste rikkumistele reageeritakse aitäh ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde ja üks inimene on sõna soolinud üheks härra Jakovitš, üks minut, palun. ma olen väga ettevaatlik iga kord, kui parlamendis keegi aha, äh, eh, eh, võtab enda eh, sõnavõtu aluseks äh, ajakirjanduse, siin on liialt palju kahtlusi, liialt palju vihjeid. praegune see arutelu kohta on öeldud, et sellel ei ole mõtet, on küll ning selle eesmärgiks on toetada Saksa äh, parlamenti, et tehtaks kindlaks, mis toimus. ma viitan siin ka Saksa ja Ameerika luureteenistustele ja nende tegevusele meil on vaja üle-euroopalist äh, arutelu, äh, peame teineteist usaldama, peame oma kodanikke usaldama, endid usaldama. nii saame kaitsta oma kodanikke, saame kaitsta oma majandust ja samuti ka poliitilist süsteemi, millesse me usume. suur tänu. ja nüüd annan sõna proua volinikule suur tänu selle huvitava arutelu eest, mis äh, oli väga vajalik. minu äh, sissejuhatus kõne oli väga äh, kuivapoolne ja tagasihoidlik, ütlesime, et ütlesin, et meil ei ole eriti palju fakte äh,, mis äh, aitaks meile järeldusi teha või siis mitte. rääkisin ka seda, et Euroopa pole pädevust seda, selle küsimusega tegelemiseks, sest äh, see pädevus langeb liikmesriikidele. kuid pärast seda, kui kuulsin informatsiooni väidetava uue skandaali kohta, andmekuritarvitamise kohta, siis see tõstis minu äh, tähelepanelikkust, sest praegusel hetkel toim-, on olulises faasis läbirääkimised äh, ameeriklastega äh, Safe Harbor programmi kohta ja selle kohaselt äh, Eh, võivad ameeriklased kasutada eh, Euroopa kodanike poolseid andmeid, kes lendavad Ameerika Ühendriikidesse see ei eh, muuda läbirääkimisi lihtsamaks, peame mingisuguse, mingisugusegi usalduse tekitama ameeriklastega Äh, oleme väga kindlameelsed oma äh, läbirääkimistes, soovime äh, teha, millised reeglid, millised pädevused langevad meie Ameerika vastaskõnelejatele ning soovime ka täielikke garantiisi Ameerika võimuesindajatelt, et reegleid järgitakse üks asja, üks asi on kirjalikud reeglid ja teised on nende elluviimine. ühest küljest on läbirääkimised väga karmid, sest äh, soovime läbirääkimised õpetada mai lõpuks ning äh, saavutada konkreetsed kirjutatud reeglid, äh, mis aitaks meil paremini kaitsta andmeid Safe Harbori raames. ning soovisin teile lihtsalt öelda ka seda, et läbirääkimised jätkuvad ning paralleelmenetlusena ning äh, sellega seoses äh, ka andmekaitsemäärus äh, tuleb kõne alla juunikuises Äh, ülemkogul, et nad võtaksid oma üldise seisukoha selles suhtes vastu, see on lihtsalt äh, viimane äh, teave teile selle kohta, mis andmekaitse valdkonnas toimub. suur tänu, volinik, sellega on see arutelu lõppenud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ning volinik vahetub, palume nüüd, et volinik Hill istuks oma kohale jätkame oma arutelu ning äh, annaksin nüüd sõna äh, raport, proua raportöörile, proua